Austria Vabariigi liidukantsleri Werner äh, Faimanni avaldus. tere tulemast, äh, härra liidukantsler, on väga he suur heameel teid täna siin tervitada. austatud äh, daamid ja härrad, ma nägin, et nõukogu ridades on esindatud ka Hispaania kuningriik Enigo Mendes de Vigo näol, kes on meie endine kolleeg, nüüd minister, tere tulemast Herr Bundeskanzler. härra liidukantsler, ma tänan, et te vastasite minu kutsele tulla Euroopa Parlamenti ja rääkida täna parlamendisaadikutega oma ideedest Euroopa tuleviku kohta. aastal kaks tuhat kolmteist oleme me Euroopa poliitika otsustavas faasis. kahtlemata on olukord selline, et meie riikide ja rahvaste ühenduses pannakse paika majanduslik, rahanduslik ähm, tulevik ja ka keskkonnaalane tulevik ja me oleme jõudnud praegusesse hetke nüüd, mida ma paar aastat tagasi ei oleks suutnud ette kujutada nii et äh, parlamendi arutelud nõukogu äh, liikmetega, kes on äh, nii Euroopa Liidu institutsiooni liikmed kui ka suveräänse riigi esindajad, on ääretult oluline. ma kordan veel kord, et ma olen teile väga tänulik äh, selle eest, et äh, tulite siia otsimaks äh, meiega dialoogi. ma loodan, et veelgi rohkem teie kolleege nõukogust leiaksid tee meie juurde, et arutleda vabalt valitud kodanike esindajatega selle asemel, et äh, suveräänse riigi esindajana teise suveräänse riigi pinnal lihtsalt teha avaldusi äh, tuleviku kohta. sõna saab äh, Austria Vabariigi Liidu kantsler härra Faimann. austatud härra president, komisjoni president mul on hea meel, et te leidsite aega siia tulla, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad. minu jaoks on loomulikult suur au olla siin teie ees ja